Um, tere hommikust, jätkame nüüd aruteluga ja siin on tegemist raportiga, mis puudutab ettepanekut, äh, millega antakse maksuhaldurile juurdepääs rahapesuvastasele teabele. tervitame äh, volinikku ja anname neljaks